So, sieht so aus, als wären wir startklar. Nonii, paistab, et nüüd võime jällegi oma tööga edasi minna. ja räägime siis äh, suulisest küsimusest, mis äh, käsitleb vähem soodsate piirkondade piiritlemist ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis ja kõigepealt saab sõna proua Köstinger kaheks minutiks. Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja, tänaksin ka nõukogu esi, esindajat äh, kohale ilmumise eest. tegemist on väga tähtsa ja tundliku valdkonnaga meie jaoks ja Euroopa Parlamendi jaoks on tänane arutelu teiega väga tähtis. Euroopa Komisjon tahab ümber hinnata vähem soodsate piirkondade süsteemi ühise põllumajanduspoliitika reformi kontekstis. kahe tuhande kümnenda aasta raportis avaldasime meie tõsist muret uue mudeli kohta. paistab, et vähem soodsate piirkondade piiritlemine peab toimuma lähtuvalt kahest biofüüsikalisest kriteeriumist mis lähtuvad pinnase ja kliimaga seotud asjaoludest ja nii edasi. juhataja katkestab ning palub proua Köstingsenile, Köstingerile aeglasemalt rääkida. proua Köstinger jätkab. ja selliste kriteeriumite kasutamine tähendab tõsist ümberhindamist, oleme me kuulnud liikmesriikidelt, ja üksikasjalikud andmed ja kaardid aga pole meile kätte saadavad. kui me räägime põllumajanduspoliitika reformist, siis Euroopa Parlament on seadusandjana selles protsessis üks osaline äh, ja meil on vaja neid üksikasjalikke andmeid ja meie äh, tahaksime äh, vältida seda, et tõeliselt ebasoodsad piirkonnad kaoksid abisaajate kaardilt ja millal saab parlament lõpuks ametissimulatsioonide kaudu kogutud info äh, nõukogu ja komisjon peavad tagama selle, et Euroopa Parlament ei kannata andmete ja teabe puudumise all. me peame ühiselt läbirääkimisi põllumajanduspoliitika reformi üle ja selle tulemusena tahaksime me häid lahendusi meie põllumeeste jaoks Äh, ja kui me praegu äh, neid andmeid ei saa, siis peaksime me jätma vähem soodsate piirkondade äh, teema läbirääkimistest välja, me tahaksime, et te võtaksite meie koda tõsiselt, meie tahame, et meie põllumajandustootjate planeerimine ole, lähtuks olemasolevatest tingimustest, me tahaksime kriteeriumite lahtisidumist tingi-, piirkondades, kus äh, on rasked olud, äh, tuleb olukorda hinnata, äh, see võib puudutada väga suuri piirkondi Euroopas, me peaksime oma kultuuripärandit põllumajanduse sektoris alles hoidma. suur tänu, järgmine kõneleja äh,, härra Capulas Santos caras e caros colegas representante do conselho suur tänu, äh, lugupeetud juhataja, austatud nõukogu esindaja. Äh, räägime täna siin põllumajandusest ja äh, sellega seoses on vähem soodsad piirkonnad väga tähtsad küsimused, me peame arvesse võtma meie bioloogilise mitmekesisusega seotud asjaolusid, me tahame ressursse paremini kasutada, kõiki neid asjaolusid tuleb arvesse võtta. aga kui meil puudub konkreetne määratlus äh, toetuse äh, eraldamiseks, siis tuleb selle üle põhise, põhi, põhjalikult järele mõelda. me peame me peame mõtlema äh, järele, kuidas me tahame õigustikku ja põllumajanduspoliitikat äh, muuta, kui meil puuduvad äh, andmed selle kohta, kuidas kriteeriumid on reaalsusega seotud. liikmesriike on teavitatud sellest, et neil peaksid olema uuringu tulemused uute kriteeriumite mõjust tahaksin äh, nõukogule esitada järgmise küsimuse. kas teil praegu on need andmed äh, olemas ja kui neid andmeid ei ole, siis millal need andmed äh, laekuvad? Euroopa Parlament Äh, hakkab seda teemat käsitlema kuu aja pärast ja loodan, et selleks ajaks on meil olemas ka selleks käsitluseks vajalikud tööriistad, muidu äh, muutub seadusandluse protsess meile väga raskeks. tegemist on teemaga, mis on väga tähtis paljudes liikmesriikides ja seetõttu ma paluksin teilt selgeid üksikasjalikke andmeid äh, selle kohta, millal see vajalik teave meieni jõuab, see on meie jaoks möödapääsmatu seadusandjana. suur tänu ja järgmine kõneleja on äh, härra Nikolson, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud juhataja vähem soodsate piirkondade süsteem on äh, meie jaoks väga oluline, minu Põhja-Iirimaa piirkonnas on seitsekümmend protsenti Äh, vähem soodsatest äh, piirkondadest, põllumajandusmaast ja need äh, Nende põllumajandustootjate puhul on see süsteem nende elatuse teenimise seisukohast hädavajalik ja seetõttu me peaksime äh, kriteeriumeid muutma, äh, aga me peaksime seda tegema väga ettevaatlikult ja praegused prognoosid näitavad, et praeguste äh, ettepanekute kohu, puhul Ühendkuningriigis kaotame me väga palju vähem soodsatest piirkondadest ja see võib kaasa tuua umbes kolmkümmend protsenti äh, kadu meie praegustest vähem soodsatest piirkondadest ja võib-olla me kaotame, aga samal ajal äh, võib äh, palju tootlikumat ja viljakamat maad sellesse uude süsteemi kaasata. Äh, maad, mis tegelikult ei vaja toetust ja see näitab, et komisjon ei ole suutnud läbi viia piisavat mõjuhinnangut oma ettepaneku mõjudest ma tahaksin, et äh, kõikidel liikmesriikidel oleksid võrdsed mängureeglid, aga see tähendab seda, et me peame äh, arvesse võtma kõiki looduslikke asjaolusid. Äh, on mitmeid asjaolusid, mis võivad põllumajanduslikku tootmist ohtu seada. ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et liigsed sademed võivad olla niisama kahjulikud põllumajandustegevusele kui ka põud, mille all kannatavad suured osad Euroopa aladest, kõigile sobiv lahendus ei sobi Euroopale. selleks, et vähem soodsate piirkondade süsteemi tõhusust kaitsta, oleks meil vaja paindlikku lähenemist, praegune süsteem on toiminud väga hästi ja ma ei tahaks, et see süsteem ohtu satuks. ja lõpetuseks ütleksin, et ma tegelikult ei tea, kes seda põllumajanduspoliitika reformi läbi viib, kas komisjon või äh, kontrollikoda, paistab, et Kontrollikoda kritiseerib komisjoni iga sammu ja isegi reformipaketi puhul seesama vähem soodsate piirkondade süsteemi äh, kritiseerimine on kui, kui see äh, tõesti nii on, äh, et see mõjutab komisjoni oma samme muutma, siis see on häbiväärne. suur tänu ja nüüd saab härra Laion sõna kaheks minutiks uh,. suur tänu, lugupeetud juhataja Šotimaal on kaheksakümmend viis protsenti põllumajandust maast vähem soodsad piirkonnad ja me ootame siis äh, suure teatava hirmuga neid uusi biofüüsikalisi kriteeriume algsel kaardil oli väga suur osa Rotimaast selline, et see ei oleks sobinud uue vähem soodsate piirkondade määratlusega. komisjon on aga otsustanud liigse pinnase niiskuse kaasata, samuti nende kriteeriumite hulka hukka ja see on aidanud vähemalt mõndasid alasid, mis oleksid muidu jäänud Šotimaa vähem soodsate piirkondade kaardilt välja. ja samas Šotimaa idakaldal on nii-öelda head maad, mis läheks sellele kaardile, ehkki paljude ekspertide arvates see kindlasti nii ei peaks olema meil on üsna selge ettekujutus, milline on see, sellise ettepaneku mõju meie põllumajandusele, sellepärast et kaarte avaldatakse Ühendkuningriigis ja Šotimaal, aga väga paljudes teistes liikmesriikides, nagu teised liikmesriikide esindajad on öelnud, on need kaardid salastatud ning komisjonile ei anta luba nende kaartide edastamiseks Euroopa Parlamendile. kuidas meie saame otsustada selle üle, kas vähem soodsate piirkondade kriteeriumid põllumajanduspoliitika reformis on sobivad, kas need vastavad kontrollikoja kriitikale äh, kui sellist. võtmeinformatsiooni hoitakse meie liikmetelt võetakse meie liikmesriigi liikmetelt põllumajanduskomisjonis. tegemist on põhimõttelise küsimusena, kaasseadusandjana peavad parlamendil olema äh, samad alusandmed nagu nii komisjonil kui ka nõukogul kõnealused liikmesriigid peavad need andmed esitama võimalikult kiiresti, äh, kui nad tahavad, et me selles seadusandlusprotsessis siin parlamendis üldsegi mingisugust edu saavutaksime. ma palun kolleege toetada seda nõuet, et kogu info, mis on seotud põllumajanduspoliitika reformiga, jõuaks ka Euroopa Parlamendile, nii nagu komisjoni ja nõukogu ametnikeni. suur tänu! ja suur tänu, järgmisena saab sõna äh, nõukogu nimel härra Pötskov suur tänu, äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi äh, aseesimees, austatud liikmed, Taani toiduainete minister ei saa paraku täna siin kohal olla, nii et äh, seetõttu Taani toiduainete ministri ja eesistujariigi nimel vastan küsimustele seitsekümmend ja seitsekümmend üks, mis käsitlevad vähem soodsate piirkondade piiritlemist seoses põllumajanduspoliitika reformiga. komisjon on oma töös Äh, püüdnud saada konkreetset ettekujutust sellest, mida tähendavad kaheksa biofüüsikalist kriteeriumi, mille abil vähem soodsaid piirkondi piiratakse ning äh, komisjon on palunud liikmesriikidel töötada välja kaardid valitud alade kohta. Äh, tegemist on siis aladega, mis oleksid abikõlbulikud kui vähem soodsad piirkonnad lähtuvalt simulatsioonidest mida, mis on läbi viidud äh, nende, neid kriteeriumeid kasutades ma saan aru, et Euroopa Parlament soovib neid üksikasjalikke kaarte, äh, neid üksikasjalikke kaarte aga pole siiani esitatud äh, ja mis puudutab uute kriteeriumite rakendamist, vähem soodsate piirkondade piiritlemiseks, siis see on üks osa põllumajanduspoliitika reformist, aga sellegipoolest puuduvad meil avalikud andmed nende kaheksa biofüüsikalise kriteeriumi rakendamise kohta ma olen nõus küsimuse esitajatega, äh, et nii parlamendil kui ka nõukogul peaks olema juurdepääs ühesugusele alusteavele biofüüsikaliste kriteeriumite kasutamise tagajärgede kohta seoses vähem soodsate piirkondade piiritlemisega äh, nii palju kui mina tean, on kõik liikmesriigid tänaseks esialgsed äh, andmed ja kaardid äh, tagajärgede kaheksa biofüüsikalise kriteeriumi rakendamise tagajärgede äh, kohta esitanud komisjonile ja hoolimata sellest, et tegemist on esialgsete andmetega, on see siiski kasulik info uute kriteeriumite kasutamise mõjude kohta ja see info on vajalik nii nõukogule kui ka parlamendile, et kujut-, et kujundada õige arusaam sellest valdkonnast. nõukogul puudub juurdepääs nendele andmetele ja nendele kaartidele. Need kaardid kuuluvad liikmesriikidele ja parlamendil ja nõukogul on juurdepääs nendele andmetele ja kaardidele ainult siis, kui liikmesriik on andnud komisjonile nende väljastamiseks loa. komisjon ei saa avalikustada ega edastada neid andmeid ilma liikmesriikide loata Äh, ma olen aga aru saanud, et kaksteist liikmesriiki on praegusel hetkel äh, lubanud komisjonile anda loa äh, nende kaheteistkümne liikmesriigi hinnangute edastamiseks biofüüsikaliste kriteeriumite mõju kohta. Need andmed edastatakse Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni kohtumisel kahekümne kolmandal aprillil esmaspäeval hoolimata sellest, et liikmesriigid on olnud vastutulelikud selles küsimuses, äh, jagan ma teiega teie muret äh, nende andmete läbipaistmatuse ja puuduliku avalikustamise üle põllumajanduse erikomisjoni kohtumisel kuueteistkümnendal aprillil kaks tuhat kaksteist kutsus äh, eesistujariik seetõttu üles liikmesriike oma seisukohti läbi vaatama ning äh, seda luba andma, et oleks tagatud võimalikult suur läbipaistvus kogu selles protsessis. ma loodan, et äh, liikmesriigid võtsid kuulda meie üleskutset ning annavad vajaliku info nii parlamendile kui nõukogule, et parlament ja nõukogu äh, saaksid korraliku ettekujutuse biofüüsikaliste kriteeriumite mõjudest. nõukogu on äh, sellises, pole sellises olukorras paraku aga võimalik esitada nõukogu ei saa sellises olukorras äh, esitatud küsimusi täpsemalt kommenteerida ja ma äh, palun teil äh, esitada täiendavad küsimused komisjoni esindajale kahekümne kolmandal aprillil kaks tuhat kaksteist Euroopa Parlamendi põllumajanduskomisjoni kohtumisel. Äh, suur tänu teile tähelepanu eest! sellega oleme jõudnud nüüd fraktsioonide nimel sõnavõtjateni. rahvapartei nimel kaks minutit, härra Tohman. suur tänu, härra president tegelikult see, mis praegu toimub uute, uue defineerimisega selles osas, mis puudutab vähem soodsaid piirkondi, see on tõesti äh, naljanumber. nõukogu esindaja ütles meile, et liikmesriigid ja nõukogus on kaks täiesti erinevat asja. minu jaoks on see midagi täiesti uut meie oleme omalt poolt välja pakkunud väga mitmeid äh, asju, mida on juba siin käsitletud siin parlamendis, aga komisjon oma reformi ettepanekutes ei ole mitte midagi sellest arvesse võtnud ja täiesti meelevaldselt äh, läheb äh, üksinda oma teed ja me ei tea täpselt, mida see kaasa toob, see uus vähem soodsate piirkondade piiritlemise viis, millised on need territooriumid, mis ära kaovad, millised uued territooriumid tekivad Äh, mõned liikmesriigid võib-olla on äh, sada protsenti vähem soodsad, vähem soodsaid piirkondi, et ja meie meelest need kaheksa kriteeriumi, mis välja on pakutud, äh, ei lahenda kõiki probleeme, me ei saa neid täies mahus toetada. komisjon ütles, et nad ei saa neid kaarte meile esitada, te praegu just kinnitasite seda siis aga samas erinevate riikide ministrid paluvad neid kriteeriume muuta, aga kuidas me saame seda muuta, kui me ei tea, millega täpselt tegemist on? liikmesriigid ja komisjon arvavad, et parlament ki-, kiidab selle piiritlemise sellel kujul heaks, aga meie omalt poolt paluksime, et te tagaksite vajaliku läbipaistvuse, mis omakorda võimaldaks parlamendil ka oma tööd teha ja seda kõigi huvides, nii nõukogu komisjoni kui ka põllumeeste huvides. suur tänu teile! sotsiaaldemokraatide nimel on sõna kaheks minutiks härra De Castrol. oli kolleegi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 härra president, kallid kolleegid, te kindlasti teate, millised on need erinevad kriteeriumid, mis komisjon on välja pannu-, pakkunud selleks, et kindlaks määrata vähem soodsad piirkonnad. see on väga tähtis parlamendi jaoks, aga läbipaistmatus nende andmete edastamisel Euroopa kodanike esindajatele näitab seda, milline on liikmesriikide ja nõukogu suhtumine. see on tõsiselt murettekitav Euroopa Parlament on kaasseadusandja kõiges selles osas, mis puudutab ka põllumajanduspoliitikat ja me ei saa nõustuda sellega, et eh, see informatsioon, mis erinevatel institutsioonidel on, on erinev. meil kõigil peab olema täpselt samasugune juurdepääs ja võimalus kasutada andmeid ja kriteeriume, mis eh, komisjon on välja pakkunud komisjon ja nõukogu ütlevad, et meil ei ole võimalik saada teatud informatsiooni, sellepärast et liikmesriigid ei ole soovinud seda edastada. me palume, et tagataks võimalikult suur läbipaistvus ja arvestataks ka selle uue reaalsusega, äh, mis puudutab Euroopa Parlamenti. härra De Cast-, äh, suur tänu, härra De Castro, äh, ALDE nimel järgmisena on sõna proua Raimersil kaheks minutiks austatud härra president, austatud äh, eesistujariigi minister, me räägime siin äh, ühtse põllumajanduspoliitika tulevikust ja tõesti üllatav on see, et me peame otsustama midagi, äh, paika panema kriteeriumid, kuidas piiritleda vähem soodsaid piirkondi, aga meil ei ole selle tegemiseks vajalikku informatsiooni kui meil on sellised kriteeriumid nagu geoloogilised või klimaatilised tingimused, siis me peame neid arvesse võtma ja meie parlamendisaadikutena ei saa kaasa rääkida selles piiritlemises, kui meil ei ole neid andmeid, millele tugineb see uus piiritlemine. meil ei ole vajalikke dokumente, täiesti selge on see, et siin on tegemist usalduse puudumisega ja see sel moel ei ole Euroopa Parlamendil võimalik oma rolli täita ja mina põllumajandusringkondade esindajana tõesti mul on tekkinud küsimus, et kas tuginedes ainult nendele kriteeriumitele me saame ellu viia selle uue piiritlemise äh, meil täiesti võimalik, et on veel teisi kriteeriume, negatiivne, negatiivseid kriteeriume, mingisuguste infrastruktuuride puudumine ja nii edasi. ja erinevate kriteeriumite kombineerimine võib anda väga erinevaid tingim-, tulemusi. nii et meil on vaja komisjoni poolt kõiki neid andmeid ja selleks, et oma tööd tõhustada ja ma olen igati nõus kõigi kolleegidega, kes soovivad, et äh, vähem soodsate piirkondade piiritlemine leiaks aset, tuginedes adekvaatsele informatsioonile suur tänu, Roheliste fraktsiooni nimel on äh, sõna härra Smithil pooleteiseks minutiks suur tänu, härra minister ja mina šotlasena tahaksin pöörduda oma kallite kolleegide äh, poole, keskkonnakaitsjate poole Põhja, Põhja-Euroopa riikidest. ma tahan tõesti suur, tahaksin suurima sümpaatiaga teisse suhtuda, aga mul on raske seda teha praeguses keerulises olukorras, kus me oleme. Euroopa territooriumil kaheksakümmend viis protsenti Šotimaa territooriumist on selline vähem soodne piirkond ning meie jaoks on äh, see kõige olulisem teema ÜPP reformis. tegemist ei ole mingi kõrvalise teemaga, vaid see on tõesti väga oluline, kuidas me keskkonnaga käitume, kuidas me toitu toodame Euroopa territooriumil me oleme oma mudeli teinud äh, Šotimaal, me kaotame kuussada kakskümmend kaks äh, ruutkilomeetrit vastavalt uuele kriteeriumile ning, ning saame juurde äh, circa viis tuhat viissada ruutkilomeetrit, ehk siis meie tõesti tugineme teadmistele ja läbipaistvale infole. see, et siin kojas me teeme seda tööd nii-öelda pimesi, Äh, kasutades neid kriteeriume varasematel põhimõttele tuginedes, ei, ei ole tõesti meile vastuvõetav ja seepärast toetaksin neid kolleege, Dortmundi raportis viitasime sellele, et me ei saa ilma selle infota edasi minna ja mina ei jätka ilma selle infota, meil on vaja seda informatsiooni ja praegu, aitäh. suur tänu EFT nimel ma vabandan ECR-i nimel üks minut, äh, härra Votšikovski, palun. suur tänu, juhataja, ma sooviksin jagada seda lähenemist, nagu me kuulsime selle kaardistamise kohta, meil on vaja äh, kättesaadavaid kriteeriume. ning mis puudutab kriteeriume küsimusi, siis need peaks olema seotud esiteks eh, pinnase tingimustega, niiskuse tingimusega, nagu ka härra Nikolson viitas, ning teiste oluliste kriteeriumitega nendega, mis on seotud eh, tööjõu mahukusega tihtipeale on see tööjõumahukus väga oluline, samuti mis puudutab konkurentsivõimet, me peame vaatama ka, millised on need vahemaad äh, turuga ning äh, toormaterjalidega. me peaksime kõiki neid äh, põhi, neid põhilisteks pidama, suur tänu aitäh. järgmisena saab üheks minutiks äh, kuue NGL fraktsiooni nimel härra Henin. Merci, monsieur le président. L'obtention par notre parlement des cartes des... suur tänu. vajalik kaardistamine selleks, et paika panna vähem soodsad piirkonnad, on ülioluline küsimus äh, ÜPP reformis üks küsimus puudutab seda, et äh, me peame kasutama kõiki võimalikke vahendeid selleks, et äh, seadusandlikku kontrolli läbi viia, me peame samuti ka tervet mõistlust arvestama, kui me tahame solidaarsust territooriumide vahel, kui me tahame kvaliteetset põllumajandust, mis on autonoomne ning kui me soovime kasutada taastuvaid äh, allikaid mida on võimalik ümber paigutada ning kui me soovime kliimamuutustega võidelda, kui me soovime vastata meie eh, kodanike toitumisvajadustele, siis me peame kõike seda läbi vaatama seoses nende eesmärkidega, meil on vaja detailseid põllumajandusmaa piirkondi, need on ülioluliseks vahendiks selle reformi läbiviimisel. ÜPP ei ole mingi spekulatiivne turg, eh, meil tegemist on äh, põhimõttega, mis peab arvestama kõiki nüansse, aitäh! tänan, järgmisena üheks minutiks proua Toots, palun! Um, suur tänu, juhataja, nagu paljud on juba öelnud, siis äh, vähem soodsad piirkonnad on oluline kriteerium, see on oluline Põhja-Iirimaale, seitsekümmend protsenti riigi, riigi territooriumist on hetkel selle äh, kavaga kaetud lootsime, et see arutelu toob meile selgust, kuid hetkel ei ole see nii. nii nagu teised, lugupeetud minister, olen ka mina, tunnen ka mina piinlikkust, et te olete meie ette tulnud nii väheste faktidega ÜPP kaasreformijatena ei ole see lihtsalt piisav. Põhja-Iirimaa põllumajandustootjatel on vaja teada, mis on need kavad, mis on need kriteeriumid. ma mõistan, et praegune maa, mis on vähem soodne piirkond, jääb välja, Põhja-Iirimaal soovime me samuti tagasisidet selle kohta, et meil on piirkondlik äh, paindlikkus selleks, et ähm, et neid territooriume piiritleda, samuti peame me Äh, läbi vaatama seda kava, mis esialgu puudutab kaks, vahemikku kuni kaks tuhat neliteist, kus on teatud looduslikud piirangud, me peame vaatama kõiki neid nüansse, aitäh! tänan, proua Toots, meenutan teile, et äh, üks minut koosneb kuuekümnest sekundist ja järgmisena kaks minutit, härra Jaar, palun! Äh, ja suur tänu, juhataja mis puudutab nüüd äh, nõukogu poolt öeldud, siis kui asi ei oleks nii tõsine, siis äh, ma võrdleksin seda olukorda kabareega. nõukogu ütleb, et äh, andmeid Euroopa Parlamendile ei ole vaja siin edastada ja nii edasi minu arvates on liikmesriikide summaks nõukogu ja ma ei saa siin aru äh, nõukogu suhtumisest, kui me tahaksime omavahel usaldusväärsust ja usaldatavust tagada, siis tuleks avalikustada need üksikasjalikud kaardid ja tegemist on ju tõesti ääretult äh, olulise tundliku äh, teemaga me ei räägi siin ainult äh, biofüüsikalistest kriteeriumitest, vaid me räägime ka pinnase saagikusest ja me ei tohi äh, ühtlustamist äh, liiga kaugele ajada, Euroopa Liidus tingimused on liiga erinevad. minu arvates peaksime me vähem soodsate piirkondade temaatika ajalise surveta põhjalikult äh, läbi arutama ja mitte põllumajandusreformi raames, vaid selle kohta peaks tulema eraldi raport. ja kuna meil ajalist survet ei ole ja kuna see olukord praegu ei ole ülevaatlik ja kuna me ei soovi, et see kõik hukuks äh, ÜPP reformi ookeanis, siis äh, me peame tegelema asjaga põhjalikult. ma ei räägi siin sellest, kellel on õigus, vaid äh, me peaksime võtma aega selleks, et lahendada problemaatika talunike ja nende perekondade huvides. suur tänu! suur tänu, kolleeg. Rakuun on esitanud äh, või tähendab, soovib esitada teile sinise kaardi küsimust, kas te olete nõus, jah? palun, kolleeg Jaar, kas te olete arvamusel, et äh, nende kriteeriumide süsteem, mida komisjon mainis vähem soodsate piirkondadega seotud, seotult, et see kõik äh, paneb praeguse süsteemi pea peale? Teie noore talunikuna hakkasite tegutsema Mecklenburgis, äh, teal, teil Karjamaa hindamiskriteeriumiks oli kakskümmend punkti ja kuidas te hindate oma kogemusest lähtuvalt mõju talunikele vähem soodsates piirkondades? palun vastake, härra Jaar. ja tänan. võib-olla see ongi põhjus, miks need kaardid on salastatud, et võib-olla seal tuleksid välja asjad, mida terve mõistusega ja faktide põhjal ei saakski seletada samad põllumajanduspiirkonnad, samad pinnased on näiteks ühes piirkonnas ja pool sellest maa-alast ei ole nüüd äkki enam vähem sooduspiirkond, teine pool jääb selleks. ma tõesti ei tea, kuidas me peaksime siin äh, edasi liikuma, ma nõuan läbipaistvust. tänan, kolleeg, ja järgmisena saab sõna üheks minutiks proua Garcia Perez, palun. tänan, juhataja. sarnaselt kolleegidega soovin ma toonitada, et parlament peab nõudma välja kogu teabe, et me saaksime oma tööd teha niivõrd hästi kui võimalik. me oleme hetkel suurtes raskustes ja selles sektoris on palju ebakindlust seoses ÜPP-ga mais kaks tuhat kümme juba võttis parlament sõna sellel teemal, juba siis me rääkisime vähem soodsatest piirkondadest. me lähtume sellest, et äh, need kriteeriumid, mis on hetkel ainult biofüüsikalised, ei ole piisavad Euroopa Liidu jaoks, me peaksime veel kord tähelepanu juhtima sellele, et tuleks kaasata ka sotsiaalmajanduslikud kriteeriumid osad põllumajanduspiirkonnad lihtsalt kaovad ära, sellepärast et rahvas kolib sealt minema. me ei tohi mööda vaadata sellisest äh, piirkondade tühjenemise probleemist. järgmisena poolteist minutit, härra Eilvord, palun. tänan, juhataja. vähem soodsate piirkondade teema on väga oluline talunikele. meil on äh, Iirimaal umbes viis, umbes seitsekümmend protsenti põllumajanduspiirkonnast vähem sooduspiirkond ja seetõttu see süsteem on väga oluline, et toetada tuhandeid Iiri talunikke ja nende perekondi. eriti arvestades seda, millised äh, dramaatilised kliimatingimused on talunikud teevad rasketes tingimustes äh, keerulist tööd, mille eest nad peavad saama ka õiglast tasu. me peame tagama, et vähem soodsad piirkonnad saavad korralikult rahastatud äh, teises sambas ÜPT, ÜPP eelarvest, tuleb äh, rakendada ka lähimuspõhimõtet, liikmesriigid peavad saama kasutada kriteeriumeid paindlikult oma talunike huvides, nii et kõige paremini kaitsta maapiirkondi. liikmesriigid ei ole esitanud äh, korralikult neid üksikasjalikke kaarte vähem soodsate piirkondade kohta ja tundub, et osad liikmesriigid on keeldunud neid kaarte edastamast ka see olukord on teinud äh, nüüd äh, raskeks paljude talunike töö, tänan. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Hoisling, palun. ja austatud kolleegid, siin on tegemist liikmesriikide poolse parlamendi mitte austamisega ja me ei tohiks seda nii jätta, me peame ka vastavalt reageerima meilt nüüd oodatakse otsust millegi üle, mille mõjusid me ei tea, siin on tegemist mingi väga imeliku mänguga, eriti Saksamaa perspektiivist. valitsus ei edasta meile kaarte, aga seda edastab meile hoopis Saksamaa Talunike Liit ja me ei tohiks äh, sellist olukorda aktsepteerida, meil on vaja ühtseid kriteeriume Euroopa Liidus ma ei tea, kas biofüüsikalistest kriteeriumitest ainuüksi piir, piisab, ma natuke kahtlen, meil peaksid olema ka sotsiaalmajanduslikud kriteeriumid, et olla õiglane. loomulikult siis tuleb äh, rohkem tööd teha, aga me ei saa vaadata Euroopat äh, ühtsel kaardil ja kõiki ühtselt hinnata. meil tuleb tõsiselt äh, seda teemat arutada, kõik peab olema avalik, läbipaistev ja ei tohi otsustada suletud uste taga suur tänu ja järgmisena saab üheks minutiks sõna proua Görling. aitäh, härra juhataja, täna räägin sellest äh, teemast äh, Inglise talunike nimel, kes äh, Exmouris, Dartmouris, Bournemouthis ja teistes vähemsoodsates piirkondades võitlevad selle nimel, et üldse ellu jääda. Nende talunike toetamine sellistes piirkondades toob meile väga palju kasu äh,, ja sellega saab ka jätkusuutlikult hallata maastikku ja see, seetõttu sajad tuhanded inimesed saavad seda otseselt nautida. uue ühtse põllumajanduspoliitika läbirääkimise protsess on nagu selline Damoklese mõõk, mis talunike pea kohal ripub. see loob ebakindlust ja teeb kindla äri planeerimise, mis on asi, mida me tahame julgustada, väga keerukaks ja seetõttu on täiesti äh, vastuvõetamatu seda veelgi suurendada, äh, võimaldas liikmesriikidel kõrvale hiilida oma kohustustest äh, vähem soodustatud piirkondades. jah, lootust äh, äh, tuleb natuke kapatsiteedi raamidest ja nii edasi, aga selle suhtumise üle, mida nad siin täna näeksid, oleksid nad küll väga pettunud. kui te tahate säilitada mingit usaldusväärsust ja ma tean, et te olete talunikest päris kaugel, aga mina kuulen seda päris palju, palun vaadake seda asju binokliga andke toetust ja võimaldage sellel institutsioonil töötada oma valijate nimel, kuigi te võib-olla, kuigi see teile võib-olla ei meeldi. suur aitäh. Robotran Evers, kaks minutit. aitäh, härra juhataja nõukogu komisjon ütles, et me peaksime veel kord mõtlema vähem saadustatud piirkondade üle mitte ainult äh, biofüüsilisi kriteeriume silmas pidades. meil on vaja korralikku informatsiooni käimasoleva protsessi kohta, see on äärmiselt oluline, kui parlament peaks äh, äh, arutama uut põllum-, ühtset põllumajanduspoliitikat. vähem soodsate piirkondade määratlemine on äärmiselt oluline, kui me mõtleme Euroopa põllumajandusmudeli peale, mis ongi ühtne põllumajanduspoliitika, me vaatame positiivset diskrimineerimise tasandit selleks, et saaks äh, toetada põllumajandust igal pool Euroopa Liidus, et tagada elu maapiirkondades ning lõpetada see, et inimesed sellistest äh, piirkondadest massiliselt välja rändavad. nii et me peame vaatama vähem soodsaid piirkondi liikmesriikide soovituste alusel, aga informatsioon peab olema detailne, vaadates äh, ka lähimuspõhimõtet, mis selle definitsiooni jaoks vajalik on me ei saa siin silmas pidada mitte ainult biofüüsilisi, vaid peame silmas pidama ka sotsiaalmajanduslikke kriteeriume. Äh, väärtused peavad olema kohandatud äh, iga liikmesriigi iseloomule ning äh, regioonide individuaalsetele omadustele. me peame vaatama ka akumuleeritud biofüüsilisi kriteeriume, isolatsioon, geograafia, pinnas, kliima ja nii edasi. ja ka floora ja fauna on oluline, kõik see peab käima koos kahjuks äh, näitab komisjon üles äh, täielikku äh, geograafilise miinuse arvestamist, näiteks isolatsioon, mis puudutab põllumajandustegevust teatud piirkondades, või see, et nad on nii kaugel teenustest. Portugalil on näiteks kontinentaalterritoorium Euroopa Liidu edelaosas ja samas on ka väga isoleeritud äh, piirkonnad nagu Madeira ja Asoorid. aitäh, järgmine kõneleja, härra Tabatši, üks minut. aitäh, härra juhataja. kallid kolleegid, mina alustasin oma karjääri diplomaadina Nõukogude Liidus, tolleaegses Nõukogude Liidus ja siis eksisteeris väga palju riigisaladusi ja ma ei oleks uskunud, et nüüd Euroopa Liidus äh, on äh, salastatud ja seetõttu võimatu teada saada, millised äh, piirkonnad klassifitseeritakse vähem soodsateks. ma arvan, et see on vastuvõetamatu. Ungaris, Ungari keskel Donau ja Tiisa jõgede vahel on piirkond, mida FAO klassifitseerib kui poolkõrb. seal põllumehed ei tea, kas neile antakse vähem soodne staatus või mitte, aga ilma irrigatsioonita ei jää nad ellu ja seal ei saa äh, talupidamine olla jätkusuutlik. olen nõus härra Torfmaniga, see, mida nõukogu ja komisjon teevad, on häbiväärne ja kahju, et äh, komisjoni täna siin debatil kohal ei ole aitäh. järgmine kõneleja üheks minutiks on härra Ashworth. härra juhataja, tahan väljendada oma muresid mõnede komisjoni ettepanekute tagajärgede üle, mis puudutab äh, vähem soodsate piirkondade piiritlemist. Ühendkuningriigis on need piirkonnad ühed kaunimatest ning peo mitmekesisematest äh, osadest. aga need on ka piirkonnad, äh, mis on kõige haavatavamad ja need on tõesti ka piirkonnad, kus ühtne põllumajanduspoliitika toetus on väga oluline eh, inimestele, kes seal elavad ja töötavad nende ellujäämise nimel. Eh, ja detaili rakendamine on kriitiline, seetõttu palun, et komisjon mõtleks kolme punkti üle. esiteks, eh, võetakse viiekümne protsendine UAA lävend kvalifitseerimisstandardiks, kaks, et kasutatakse kõige väiksemat administratiivüksust selleks, et täpsemalt äh, oleks peegeldatud äh, piirkonna põllumajanduspotentsiaal ja kolmandaks, et äh, nad näitavad üles paindlikud selle osas, kuidas looduslikud puudused, biofüüsilised kriteeriumid mõõdetakse selleks, et piirkonda klassifitseerida. aitäh! aitäh järgmiseks äh, kaheks minutiks härra Selvi-, Silvestris. härra juhataja, selleks, et vältida kõrbestumist ning säilitada meie piirkondade rikkust, palub komisjoni uus tekst toetada põllumehi rohkem sellistes piirkondades, kus on looduslikud miinused, anda neile mingisugust lisaabi, lisaks sellele, mis on juba kättesaadav äh, maaelu arengu peatükis Oh, mis on umbes viis protsenti põllumajanduse eelarvest, eesmärgis üks, kus on äh, hektaripõhine preemium. see põllumeestel on väga keeruline teada saada, mis asi on vähem soodne piirkond. ja siin tekib oht, et äh, me ei saagi tekitada mõistlikku ning mõistetavat äh, definitsiooni, see ei ole ei põllumeeste ega maksumaksjate huvides. ma arvan, et need lävendid on liiga paindumatud ja ei saa, sellega me ei saavuta soovitud eesmärke Äh, samasugused meetmed on kuuekümne kaheksas äh, abi äh, tundlikele piirkondadele, me peame ka neid mainima, et konkurents ei moonutuks. Neid tundlikke piirkondi peab kuidagi ju piiratlema, piiritlema. me räägime siin sellistest asjadest nagu oliivid Puglias, Itaalia lõunaosas, veini, viinamarjad, kui meil ei oleks neid teatud piirkondades, siis kaoks ju oluline ajalooline tähendus see on oluline põllumajanduslikult äh, ja see on, kui see ja ka selle piirkonna jaoks äärmiselt oluline, kui need välja defineeritakse, mis siis jääb, tuleb äh, ka tegeleda sellega, et äh, peatada erosioon ning hoolitseda vee eest, pinna eest, seega tegelikult tuleb käituda ettevaatlikult. Puglias on viiskümmend kolm eri tüüpi, eri liiki oliive, nad ei ole võib-olla kõik väga kõrge kvaliteedilised, aga tervikuna on nende väärtus väga oluline ja kui me vaatame neid biokriteeriume, siis peab asju kõiki koos vaatama. siin on terve rida füüsilisi, geograafilisi kriteeriumeid koos teiste kriteeriumidega, mis puudutavad tootmist. aitäh, järgmine kõneleja üheks minutiks, proua Kadenbach. hea president, hea härra juhataja, minister ma usun, et nõukogul ei olnud täna lihtne siia tulla, aga loodetavasti sellest kehvast olukorrast äh, tehakse järeldused, tuleb veel komisjoniga läbi rääkida see teema. loodetavasti saadakse aru, et need kaheksa kriteeriumit on võib-olla midagi kooliõpikust, aga meil on siiski vara, vaja laiemat äh, lähenemist, meil on vaja sotsiaalmajanduslikku olukorda arvestavat äh, kriteeriumit. me peaksime vaatama maapiirkonda elu ja majanduspiirkonnana, kui me räägime ainult pinnasest ja kliimast, siis me ei pane õigeid aluseid oma otsustele. tundub, et liikmesriigid ei ole valmis seda küll tegema, aga me peaksime koostama siiski kaardid, mis arvestaks lisalt mainitud kriteeriumiga sotsiaalmajanduslikke kriteeriumeid. tänan ja kaheks minutiks härra Tess. tänan, juhataja. Need äh, hüvitusmaksed, millest me täna räägime, on väga olulised talunikele nendes piirkondades ja neis hüvit-, toetusmaksed on edulooks Euroopa põllumajanduspoliitikas. Need on andnud oma panuse selleks, et nendes piirkondades on laialdaselt levinud põllumajandus, me kaitseme kultuurmaastikke, bioloogilist mitmekesisust ja inimestel on töökohad. inimesed äh, on säilitanud oma perspektiivid seal ja seetõttu on veelgi mõistetamatum, kui nüüd vaadata, kuidas nõukogu selle teemaga tegeleb. kõike arvestatakse nüüd lähtuvalt nendest kaheksast pinnase ja kliimaga seotud kriteeriumist ja see on äh, palju ebaõiglasem süsteem võrreldes praegusega. Saksamaa osas on läbi imbunud info, et et äh, kaks koma kaheksa miljonit äh, hektarit äh, nüüd läheb välja sellest süsteemist ja üks koma kaks tulevad juurde. Prantsusmaa kohta on kuulda, et üks piirkond, kus saagikus on suurimad, suuremate seas, peaks nüüd ka saama vähem soodsaks piirkonnaks meil tuleks teha omavahel koostööd, et töötada välja paremad ettepanekud ja mõnikord tuleb tõesti öelda irooniliselt, et äh, me parlamendina peame tutvustama komisjonile ja nõukogule Lissaboni lepingut, sest tundub, et viimased ei ole aru saanud, et need juba eksisteerivad. ja nagu ütles äh, üks eelkõneleja, siis see koht, kus komisjon ja nõukogu kohtuvad, peaks olema ka vähem sooduspiirkond, sest nad äh, jätavad meid äh, ilma rohkem kui poolest infost. suur tänu ja järgmisena kaheks minutiks härra Kalinovski. aitäh, härra juhataja. ma näen, et komisjon ja liikmesriigid on tõesti olnud otsusekindlad äh, äh, selles määratluses, mis on vähem soodsad loodusliku tingimustega piirkonnad, aga tulemus ei ole üldsegi rahuldav. ehk siis äh, justkui oleks tegemist kogu Euroopa Liidu territooriumiga. ma näen, et siin ei ole kasutatud äh, piisavalt põhjendatud lähenemist. Need äh, piirkonnad on äh, riigist, riigikaupa erinevad. Poolas on üldine, keskmine suurus kaksteist tuhat hektarit. ning äh, kõik need suurused on liikmesriigiti väga erinevad, ehk siis äh, siin ei ole midagi, mida võrrelda, sest äh, tingimused on niivõrd erinevad ning neid piirkondi, kus oleks võrdväärsed pinnase tingimused, oleks võimalik võrrelda. ning äh, see ÜPP osa kuuskümmend kuus protsenti on liiga kõrge ja see tähendab, et paljud piirkonnad jääks selle definitsiooni alt välja ja põllumajandustootjatel ei oleks võimalik seal enam äh, maad harida meil on teaduslikud töö, äh, tööstusmaterjalid Poolas, et äh, erinevates piirkondades on liiga keeruline ükskõik millist saaki saada, kui ei ole Euroopa Liidu toetusi suur tänu. nüüd vaba mikrofon ja üheks minutiks äh, proua Verhain Äh, tänan, juhataja. austatud äh, nõukogu komisjon ei ole siin niivõrd äh, tugevalt esindatud, kui ma oleksin soovinud. ma esindan piirkonda, mis on vähem soodsate piirkondade süsteemis tugevalt puudutatud ja mul tekib küll küsimus, et kui need kriteeriume tahetakse ühtlustada, kas siis arvestatakse ikkagi äh, konkreetsete piirkondade vajadustega. sellepärast, et meil ei ole esitatud piisavalt infot, tekib küsimus, kas on äh, läbi viidud äh, mõjude hinnang. me ei peaks kasutama hindamiseks mitte ainult biofüüsikalisi kriteeriumeid, vaid ka sotsiaalmajanduslikke kriteeriumeid ja seetõttu kutsun ma komisjoni üles äh, lahendama seda küsimust äh, piisavalt aega võttes väljaspool ÜPP reformi, rinna, hinnates kõiki vajalikke dokumente, tänan. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Prendergast. Um, colleagues... suur tänu, kolleegid, väga oluline on vaadata, milline on pinnase ja niiskuse tasakaal ühe kriteeriumina Iirimaal öeldakse pidevalt, et äh, jahe, äh, niiske kliima faktorid peab äh, arvesse võtma. minu oma piirkonnad on samuti sellest mõjutatud, nii nagu ka ülejäänud Iirimaa. nõukogu teab väga hästi seda, kas meil on võimalik tagada maksed vastavalt äh, Äh, olemasolevatele tingimustele sõltuvalt uutest äh, kaartidest ja see tõesti pakub Iirimaale erilist huvi, aitäh! proua McInnes, palun! aitäh, me ei saanud nõukogult täpsustust nende liikmesriikide kohta, kellel on äh, need andmed edastatud, võib-olla ma ei pannud seda tähele. kas ma sain õigesti aru, et kakskümmend liikmesriiki on need edasi andnud ja kaksteist on nõus meiega seda otseselt jagama? võib-olla on teised äh, kulda avastanud või ei ole lihtsalt val-, valmis oma häid uudiseid jagama, tegemist on tõsise poliitilise teemaga, äh, nii nagu on teada, samas aga ilma selge informatsioonita ei ole parlamendil võimalik mingisuguseid otsuseid teha vähem soodsate piirkondadega seoses ÜPP reformiga. ja in-, julgustaksin nõukogu äh, mitte parlamendi poole pöörduma, vaid äh, et parlament peaks ühtselt töötama, vaid nõukogu peaks just äh, töötama selle nimel, et need, kes ei ole valmis infot edastama, seda teeksid kuulasin teiste liikmesriikide kolleegide mureküsimusi ning tundub, et üsnagi laialt on need levinud. Need ähm, maksed on põllumajanduse ellujäämiseks väga olulised ja seega suunaksin teie poolt esitatud küsimuse teile endale tagasi. suur tänu. lugupeetud äh, Äh, esimees, me oleme tõesti, tegemist on olulise teemaga vähem soodsate piirkondade, kui me soovime, et põllumajandus säiliks, see on ka meie toiduga taga, varustamise tagamiseks oluline, kui me neid looduslikke tingimusi vaatame Euroopas, siis on need väga erinevad, mina tulen Soomest ja meil on äh, meeter lund äh, maapinnal, kui mujal juba rohelus lokkab need äh, biofüüsikalised kriteeriumid peavad olema esiplaanil, kui me määratleme vähem soodsaid piirkondi kui maaharimise tingimused on keerulised või hooaeg on lühike või kliima on väga jahe, siis peaksid need olema arvestatavad kriteeriumid. kui me räägime sotsiaalmajalik, majanduslikest küsimustest, siis on ka need olulised, kuid neid peaks arvesse võtma rohkem äh, otsetoetuste all, ehk siis esimese samba all. loomulikult on oluline see, et protsess on avatud ja parlament saaks nende kaartide kohta infot. suur tänu! aitäh! nüüd äh, härra Ferreira, palun. aitäh, juhataja, nagu te teate, siis äh, autorina on mul äh, võimalik kõneaega kasutada kaks minutit, kas tõesti on mul kaks minutit aega? vastab see tõele? jah. aitäh selle kinnituse eest kõigepealt äh, üldiseks taustaks äh, vähem soodsate piirkondade määratlemine kahe tuhande viiendast aastast äh, tugineb sotsiaalmajanduslikele kriteeriumidele, see aga on kahjulik vaesematele piirkondadele. väiketootjad ning pereettevõtted saavad sellest kõige rohkem kahju ning nii mitmelgi viisil Euroopa Liit äh, ei võta omaks seda rolli, mis meil on äh, põllumajanduse tulevikus, me peame tõesti neid territooriume otseselt vaatama, biofüüsikalised äh, kriteeriumid on olulised, seda vaadatakse, aga samas peab vaatama ka sotsiaalmajanduslikke kriteeriume ning praegusel hetkel suurendatakse ebaõiglust ja ebavõrdsust äh, ÜPP toetuste puhul veelgi suuremaks sotsiaalmajanduslikud eh, indikaatorid eh, ning eh, maapiirkondadest välja liikumine on samuti olulised teemad. komisjon eksperdid peavad defineerima, mis on need biofüüsi-, biofüüsikalised kriteeriumid. aga liikmesriikide eksperdid ei osalenud seal, meil oleks vaja laiemat võrgustikku Portugali eksperte ei kaasatud sinna paneeli. Te unustasite enamus liikmesriike ära ja muudate praeguse olukorra veel hullemaks, tegemist on keerulise olukorraga, selleks, et ühine määratlus paika panna ning kuna te seda ei tee, siis äh, Äh, eelistatakse osasid ja samas kahjustatakse teiste huvisid. väga paljudele küsimustele ei ole vastuseid, meil on vaja õiglaseid tagatisi selle kohta, et meil on õiglane ÜPP toetuste jagunemine ning et oleks tagatud toidu iseseisvus. suur tänu, härra Nikolescu, palun suur tänu, juhataja, paar märkust sarnaselt sellele, mida juba kolleegid on öelnud. uut ÜPP-d ei ole võimalik rakendada ilma selge definitsioonita, mis puudutab vähem soodsaid piirkondi ja me ei saa seda teha ilma, kui parlamendil ei ole juurdepääsu tehtud simulatsioonidele, me ei saa toetada midagi, mida me ei tea ning parlament peab kodanikele selgitama tehtud otsust kõik otsused, mis tehakse ilma läbipaistvust, paistvuseta, seatakse küsimuse alla. teiseks, ilma kui me simulatsiooni tulemusi ära ootamata, peab komisjon koostama uue ettepaneku. põllumajandustootjad ootavad, et kõik tootmist mõjutavad tegurid geograafilistest sotsiaalseteni võetakse arvesse, suur tänu! aitäh, äh, härra Lavia, palun! lugupeetud nõukogu esindajad, see, mis me täna oleme kuulnud, on olnud teie seisukohana, tundub olevat kõrvakiil parlamendile, see on solvang. see on solvang meie vastu. Te ei pea meid võrdväärseks teiste institutsioonidega, kes seadusandlust koostavad ja see ei ole vastuvõetav ÜPP läbivaatamise raportöörina Äh, ja mitte ainult sellest seisukohast, vaid üldiselt ütlen ma seda, et meil on tõesti vaja samaväärset informatsiooni kui teil, kui meie oma otsuseid teeme. esimese samba ja otsemaksete mõju äh, ning see raha, mis on eraldatud vähem soodsatele piirkondadele, ei saa olla midagi, millega me tegeleme, kui meil ei ole piisavaid andmeid ehk siis parlament ei peaks ega ei saa teile anda vastust ÜPP reformi kohta, kui te ei anna meile piisavalt andmeid. suur tänu. härra Sveer, palun. tänan, austatud äh, kolleegid. Äh, ma esindan Sloveeniat ja minu riigi jaoks on äh, väga oluline, millised sa-, need äh, piirkondade kaardid. ma tahaksin toetada oma kolleege, kes ütlesid, et piirkondade määratlusel ei piisa ainult biofüüsikalitest kriteeriumitest, me peame arvestama ka sotsiaalmajanduslikke aspekte. tahan toonitada veel midagi, mida täna ei ole mainitud. meil on suur demograafiline probleem noori talunikke on järjest vähem ja see on üks suurimaid probleeme Euroopa põllumajanduse seisukohast. paar päeva tagasi oli parlamendis avalik kuulamine sel teemal ja selgus, et ainult äh, kuus protsenti noortest ehk siis noorematest kui kolmkümmend viis aastat tegutsevad põllumajanduses ja ka selle kriteeriumiga tuleks arvestada suur tänu selle vihje eest, kas on veel äh, sõnasoove vaba mikrofoni raames, härra Kelly, palun. tänan, ma ei plaaninud rääkida, ma kuulasin, aga see arutelu oli suhteliselt äh, jahmatav. härra Nikolson mainis Kontrollikoda ja seda, et nad ehk äh, see vastavat komisjoni, ma tahaksin äh, selle kohta infot ja teiseks, kui toimub see uuesti klassifitseerimine, siis äh, Saksamaa mainis neid miljoneid hektareid, mida nad äh, hakkavad kaotama, see on täiesti jahmatav, et lihtsalt ühe näpuliigutusega niimoodi tehakse. meil ei ole piisavalt infot siin parlamendis ja midagi on täiesti valesti, me peame võitlema õigluse ja korraliku äh, ühise põllumajanduspoliitika nimel. suur tänu, rohkem vaba mikrofoni raames sõna ei soovita. annan sõna nõukogule lõpetuseks. suur tänu ma tänan selle arutelu eest ja tänan ka selle eest, et nõuti võimalikult äh, palju läbipaistvust, ka meie oleme sel arvamusel. nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, siis oma eesistumise ajal oleme me üles kutsunud äh, liikmesriike oma seisukohti üle vaatama ja lubama avalikustamist. läbipaistvus on otsustava tähtsusega ja oma eesistumise ajal me teeme kõik selleks, et tagada läbipaistvus. suur tänu teiepoolsete märkuste ja selle arutelu eest. ma tänan kõiki, kes siin arutelus osalesid ja enne kui jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde, annan teile teada, et ALDE ja EFD